kiidetud. ja mul on veel üks teadaanne, kuue Engel fraktsioon e, esitab oma kandidaate delegatsioonidesse, komisjonidesse ning täna pärastlõunase istungi protokollile lisatakse